darf Sie bitten, Platz zu nehmen. palun võtke istet. istung on jälle avatud ja jätkame neljanda valimisvooruga esmalt on vaja äh, valida uus, äh, loosida uus äh, häältelugeja, kuna proua Anneliise Tots on vaja välja vahetada. mul on vaja nüüd karpi nimedega, et me saaksime välja valida uue häältelugeja

lugupeetud daamid ja härrad, nüüd algab neljas äh, hääletusvoor. tuletan veel kord meelde, et äh, kodukorra artikli kuusteist lõike üks kohaselt äh, on kandidaatideks neljandas hääletusvoorus need kaks kandidaati, kes said kolmandas voorus kõige rohkem hääli, tegemist on härra Pitella ja härra Tajaniga. ja ma palun, et saaliteenindajad nüüd jagaks välja Äh, hääletussedelid ja ümbrikud. palun, et äh, häältelugejad asuks oma kohtadele. proua Komi, te peate minema proua Tootsi kohale E pluss e, E-st geeni äh, number kolm seal üleval. Teie hääletate lõpus. palun minge oma kohale äh, härra Hökmark, kes annab mulle alati märku, et kõik toimib, kus ta on? kõigepealt härra Hökmark. lugupeetud daamid ja härrad kas kõik häältelugejad on oma kohtadel? hääletus on alanud. lugupeetud daamid ja härrad, kas kõik saadikud on hääletanud? ei ole. küsin veel kord, kas kõik kolleegid on äh, hääletanud? kas keegi soovib veel hääletada praegu? ich warte bis ihr fertig seid loomulikult ma ootan, kuni te olete lõpetanud. viimane üleskutse kas kõik on hääletanud? sellega on äh, hääletusvoor lõppenud. palun äh, minna häältelugejatel äh, saali R11 ja kellakõlin annab teile märku, kui istung jätkub ja see info tuleb ka ekraanidele. ma lähtun sellest, et ajavahemikus kella üheksast veerand kümneni on meil tu-, tulemused olemas ja selle ajani on istung katkestatud